Äh, voliniku sõnavõtt ähm, lõpetas selle päevakorra küsimuse. enne järgmist päevakorra küsimust äh, ütlen, et äh, Saksamaa on tulnud meile informatsioon, et proua Anett Koevius asendab härra Klaus-Heiner Leenet alates kaheteistkümnendast märts vastavalt artiklile seitse lõige üks võtab parlament teadmiseks proua Anette Kööviuse äh, valimise ähm, ja ütleme talle tere tulemast äh, vastavalt äh, kolmandale artiklile lõikele kaks tingimusel, et ta vastab kõikidele tingimustele, et tal ei ole samal ajal kuskil muud äh, töökohta, on ta tere tulemast Euroopa Parlamendi saadikuks ja õiguskomisjoni